allora buongiorno invito i colleghi a prendere posto tere päevast paluksin kolleegidel kohtadele asuda ja sellega kuulutan meie neljandal juulil pooleli jäänud istungjärgu uuesti avatuks ja tervitan ka pealtvaatajaid, kes on tulnud vaatama täiskogu avamist neljanda juuli kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta protokoll on teile laiali jagatud, kas on mingeid märkusi sel teemal? kui ei ole märkusi, siis võetakse see protokoll vastu mul on ka mõned äh, teadaanded härra Kirjakos äh, Velopoluse valimisega seoses Kreeka parlamenti äh, kuulutab Euroopa Parlament tema koha vabanenuks alates seitsmendast juulist kaks tuhat üheksateist pädevad ametiasutused Hollandis on mind teavitanud sellest, et proua Lara Wolters valiti Euroopa Parlamendi liikmeks, asendamaks härra Franz Timmermansi ja see jõustub neljandast juulist kaks tuhat üheksateist ja lisaks sellele äh, Kreeka pädevad ametiasutused äh, on teada andnud, et äh, härra Emmanuel Frakos valiti Euroopa Parlamendi liikmeks, asendamaks härra Kirjakos Velopulust ja see muudatus jõustus kümnendast juulist käesoleval aastal. tahaksin tervitada kuusi äh, kolleege ja öelda neile, et äh, need, nad on täieõiguslikud Euroopa Parlamendi äh, liikmed vastavalt kodukorra sätetele. rahvapartei ja ECR-i fraktsioonilt olen saanud muudatus ettepanekud äh, komisjonide koosseisus ja need äh, ametisse nimetamised on kirjas äh, tänase istungi protokollis, kui praeguse hetke ning nende vastuvõtmise vahel mingeid märkusi ei tehta, siis need kiidetakse heaks. härra Korbit, palun. lugupeetud president, te nimetasite liikmete nimed, kes on parlamendist lahkunud, aga kas te ei oleks pidanud äh, kogu Rahvapartei fraktsiooni siinkohal nimetama, kes tundub äh, puuduvat praeguselt istungilt? jah, äh, hea küll, võtame teadmiseks teie humoorika märkuse, aga nüüd Läheme tänase päevakorra projekti juurde, see võeti vastu üheteistkümnendal juulil esimeeste konverentsi poolt äh, vastavalt artiklile sada seitsekümmend kaks, et siis teisipäeval, äh, teisipäevases päevakorras on kuue NGL-i fraktsioon taadelnud äh, seda, et avaldus komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja poolt äh, esitatav avaldus olukorra kohta Venezuelas, et see ei oleks seotud resolutsiooniga, aga annaksin nüüd sõna proua äh, Villanueva Ruizile, et ta tutvustaks kuue NGL-i taotlust, palun, sõna on teil. tere päevast, mu daamid ja härrad saadikud meie fraktsiooni nimel ma palun päevakorrast välja võtta selle Venezuela resolutsiooni, eh, sellepärast et meil arutelud veel käivad, aga praegusel hetkel, arvestades uut dialoogi ja dialoogimenetlust, millega tuli välja eh, Norra ja kus kõik osapooled on kaasatud ja läbirääkimised on edasi liikunud, siis eh, see kujutab endast võimalust parlamendi jaoks selleks, et mitte sekkuda Venezuela poliitikasse ja et parlament saab näidata, et ta kaitseb äh, seda dialoogi ja seda rahu nimel ning et ta on valmis omapoolset abi pakkuma selleks, et tagada Venezuela äh, inimestele stabiilne olukord. Äh, suur tänu ja nüüd annaksin ma sõna saadikule, kes, kelle arvamus on täiesti vastupidine, härra Kaller. E rahvapartei fraktsiooni nimel ma sooviksin tagasi lükata selle ettepaneku. meie oma resolutsioonis äh, saame rääkida erinevatest äh, mõttevahetude, mõttevahetustest, mis veel käimas on, kuid olukord on piisavalt dramaatiline ja ka piisavalt selge selleks, et me saame siiski äh, juba praegu otsuse langetada resolutsiooniga oleme oma arvamust ka varem avaldanud, me teame, kuivõrd äh, dramaatiline on olukord, äh, miljonid inimesed lahkuvad riigist äh, ja see destabiliseerib kogu seda piirkonda, nii et ma arvan, et me peame sellele olukorrale tähelepanu pöörama. suur tänu, härra Galler. paneme hääletusele kuue taotluse. elektrooniline hääletus. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? kui kõik on hääletanud, siis hääletus on lõppenud. La richiesta è respinta e quindi l'ordine del giorno. taotlus on tagasi lükatud ja seega päevakord jääb muutumatuks eh, mis puudutab kolmapäevast päeva, siis kuue fraktsioon on palunud, et nõukogu ja komisjoni avaldused, mis puudutavad Euroopa Liidu ja Mercosuri suhteid, lisatakse kolmanda punktina päevakorda eh, kolmapäeva pärastlõunal pärast nõukogu ja eh, komisjoni avaldusi Äh, seoses puhta õhu aladega Euroopa Liid linnades ja palun, kuue fraktsioonil on sõna äh, tutvustamaks seda taotlust. suur tänu, härra president, meie leiame, et on tähtis äh, kolmapäevasesse päevakorda panna Mercosuri leping mille üle läbirääkimisi peetakse juba kakskümmend aastat ja seda läbipaistmatul moel. ja see on, tegemist on lepinguga, mis saab mõjutada, mõjutama väga paljusid riike äh,, organisatsioone ja selle mõju saab olema väga tugev, nii et meie pärast on, meie meelest on väga tähtis, et seda arutataks kolmapäeval. suur tänu ja nüüd annan sõna meie kolleegile Hansenile, kes on sellele vastu, palun. Uh, e aitäh, president, uh, Rahvapartei nimel uh, ma olen selle vastu, et lisatakse päevakorrapunkt, need dokumendid on just avaldatud, me tahaksime nendega põhjalikult tutvuda, volinik Malmström on lubanud tulla INTA komisjoni sel teemal rääkima, nii et meie sooviksime selle teema lisamisele vastu olla. suur tänu me paneme selle taotluse hääletusele, paluks tõsta kätt, kes on poolt, kes on kuue taotluse poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud, päevakord jääb muutumatuks. ja seega päevakord on Äh, sellega paika pandud ja ma arvan, et elektroonilist hääletust ei ole vaja. ja nüüd vastavalt päevakorrale üheminutilised kõned vastavalt artiklile sada seitsekümmend kaks. president, pursuant to rule one. president vastavalt ähm, äh, sada kaheksakümmend üks A Äh, kalanduskomisjoni esimehena ma tahaksin öelda, Robert Roland, selle koja liige, avaldas eelmisel nädalal äh, sellise märkuse, et Brexiti puhul iga välisriikide alus peaks saama samasuguse äh, kohtlemise alus äh,, aluseks nagu Belcano see Argentiina alus, seda tabas relvakonfliktis tuhande üheksasaja kaheksakümne teisel aastal tosinate inimelude kadumine ja ma tahaksin juhtida äh, teie tähelepanu sellele, et äh, rahvusvaheline kalandusorganisatsioon äh, on väga häälekalt protesteerinud nende sõnade vastu. Euroopa kalastajaid siis nüüd peaks tabama surmaoht selle eest, kui nad kalastavad Briti vetes vaba kõne muidugi on oluline, kuid äh, arvestades Euroopa ajalugu, äh, me oleme teadlikud ka sellest, et sõnad äh, on paljutähenduslikud, nad võivad külvata viha või võivad aidata kaasa rahule ja see on väga kahetsusväärne, et keegi minu enda koduriigist kasutas sõnu sellisel vaenulikul viisil, aitäh. suur tänu, härra Davis me võtame teadmiseks selle, mis te ütlesite. Honorevole Roland, praegu. härra Roland. härra president, aitäh, et sõna andsite kõigepealt äh, vastuseks äh, teisele parlamendiliikmele, kes just kõneles, ütleksin, et mina vastasin sellele verbaalsele rünnakule, mis sai osaliseks ühele minu äh, kolleegile June Marmoreile, kui ta teiega rääkis kalastuskomisjoni töö raames, mille, te olete selle komisjoni esimees ja te ründasite teda verbaalselt ja me sooviksime ka distsiplinaarkaristusega teid äh, ähvardada me näeme, et äh, Briti aluseid ja Briti kalastust on süstemaatiliselt äh, õõnestatud Euroopa Liidu reeglitega ja mina teen küll kõik endast sõltuva selleks, et kaitsta Briti kalureid. see oli selline irooniliselt tehtud märkus, mis põhines sellele, et meie Äh, kalandustööstust on tabanud selline häving Euroopa Liidu pärast. muidugi me räägime siin äh, äh, süvameres kalastamisest, seda, kus Briti ja Prantsuse kalameeste vahel on tekkinud ka konflikte, kuid ma muidugi ei mõelnud seda, et Briti ka-, kalurid peaksid mingisuguse sõjalise rünnaku äh, ka välja tulema Euroopa kalurite vastu. ma lihtsalt sooviksin kaitsta Briti äh, kala, kalandussektorit, aitäh. Honorevole Fox. härra Fox. Honorevole Fox. Yes. One thing that you can't proua Fox, üks äh, asi, mida te Briti delegatsiooni kohta äh, võite öelda, on see, et meil on siiski huumorimeel ja et vabal sõnal on oma koht. tundub, et seda koda on ära kasutatud ühe niinimetatud kolleegi poolt Ühendkuningriigist, et äh, endale poliitilist kapitali odaval viisil hankida mina arvan, et igaühel peaks olema õigus oma äh, sõnavabadusele, vaba, sõnavabadus on oluline, meie oleme Brexiti äh, erakonnast äh, ja ma arvan, et te peaksite ka tähele panema seda, millised on meie seisukohad ja seda, mida meie kaitseme, ma arvan, et ei tasu siin üksikasjadesse taker, takerduda. ma arvan, et siin demokraatlikus kojas peaks olema palju enam tõsisemaid teemasid olema, mitte tegelema liberaaldemokraatide siseasjadega, aitäh aitäh, kolleegid, ja kui me räägime nüüd äh, sõnavabadusest, äh, siis järgnevad ähm, üheminutilised sõnavõtud vastavalt kodukorra artiklile sada seitsekümmend kaks ja minu ees on nimekiri äh, kõneleda soovijatest. esimene kõneleja, härra Vitšense lugupeetud äh, asepresident, kolleegid, äh, Euroopa Liidu liikmesriikides on erinevaid äh, määrusi ja seadusi, mis peaksid kaitsma rahvusvähemusi, mõningates riikides on need kaitsemehhanismid tugevamad, teistes nõrgemad, kuid mõningates riikides isegi ei tunnustata rahvusvähemusi, kuid minu enda koduriigis Rumeenias uus seadusemuudatus on piiranud äh, kaitsemehhanisme raam-, rahvusvähemustele, enam ei kaitsta ungari äh, keele kasutust, ungari äh, rahvussümboleid ei tohi kasutada ja minu meelest see on väga murettekitav, et ei ole ka mitte mingisugust institutsionaalset äh, dialoogi Ru Rumeenia riigi ning Ungari vähemuse vahel. ma arvan, et me peaksime siiski soodustama koostööd, parimate praktikate vahetamist, õigusriigi põhimõtted peaksid äh, valitsema neid suhteid. Äh, viiskümmend miljonit vähemusrahvuse kodanikku Euroopa Liidus loodavad, et äh, Euroopa Liit suudab neid kaitsta, aitäh. nüüd härra Howard, üks minut. Madam President, the right to lugupeetud asepresident, hääletusõigus on põhiõigus ja meie poliitikutena peaksime muutma inimestel selle õiguse kasutamise lihtsamaks. kuus nädalat tagasi Ühendkuningriigis leidis aset vastupidine osalus ähm, valimistel, Euroopa valimistel suurenes märkimisväärselt, kuid äh, paljud kodanikud, kes soovisid väljaspool oma kodu, koduriiki Euroopa Liidus hääletada, neil keelduti sellest seda võimalust andma, kuid äh, kahjuks ei ole seda teemat piisavalt ka tagantjärgi käsitletud, ma arvan, et on vaja siiski Euroopa Liidu tasandil muudatusi, et igal Euroopa Liidu kodanikul oleks äh, lihtsam hääletada, ükskõik kus nad ka elavad, et nad saaksid äh, hääletusjaoskonnas lihtsalt deklaratsiooni allkirjastada. ma sooviksin, et kohe tegeletakse selle teemaga, et äh, muudatused jõustuksid juba enne järgmisi Euroopa valimisi, et äh, iga Euroopa Liidu kodanik saaks äh, hääletada oma soovitud kohas. aitäh! proua Joveva, palun! suur tänu, et mulle sõna andsite, mul on hea meel et saan sõna võtta Euroopa Parlamendis esimest korda ja kasutaksin seda võimalust äh, tuu-, toomaks esile teema, mida ei ole eh, siiani piisavalt käsitletud. see kõik eh, on seotud eh, õigusriigi põhimõtetega ja poliitiliste mängudega liikmesriikides. Euroopa Komisjoni tulevase presidendi kandidaat on rääkinud sellest, et ta soovib sisse seada põhiõigustest kinnipidamise mehhanismi, kuid viimasel kohtumisel ta võib-olla ei rõhutanud seda, kuid äh, Horvaatia, äh, see, et Horvaatia ei ole kinni pidanud arbitraažikohtu äh, otsusest, on väga murettekitav ja ma loodan, et me saame siiski ka komisjonipoolse õigusliku arvamuse, mis on seotud selle arbitraažikohtu otsusega, nii et me peame kinni pidama õigusriigi põhimi-, põhimõtetest, aitäh! Äh, mikrofoni jaoks on teil laual nupp, palun vajutage seda. kas keegi saaks teid abistada, palun? Ah, ah suur tänu, suur tänu selle abi eest, see on mu esimene kõne siin selles parlamendis. ja suur tänu, et annate uuele saadikule eh, sõna. ma olen Prantsuse kodanik kes esindab Euroopas Šotimaad. ja pärast seda, kui ma olin Šoti parlamendi saadik, olen ma nüüd siin ja seda Brexiti tõttu. ja see, ja sellega ma tahan näi-, näidata seda, kuivõrd tähtis on meie jaoks Euroopa. juba kakskümmend aastat tagasi ma hääletasin selle poolt, et Šoti äh, parlament ümber korraldada, kutsutakse uuesti kokku, aga parlament mis ei ole kunagi koos istunud ilma Euroopa Liidu abita ja Euroopa Liit aitas meil saada see Euro-, Šoti parlament, te aitasite meid ja me ei ole teid unustanud. ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kuuskümmend protsenti Šoti valijatest hääletas selle poolt, et me jääksime Euroopa Liitu. kuuskümmend protsenti, see näitab, näitab seda, et me oleme kõige äh, euroopalikum riik. nii et, et meil on rõõm selle üle, et meil on mitmeid identiteete, ma olen sada protsenti šotlane, sada protsenti prantslane, sada protsenti eurooplane. Euroopa idee, inimeste vaba liikumine, vabakaubandus ja meie ühised väärtused, me oleme valmis kaitsma Euroopa ideed ja aidake meid jäämaks Euroopasse ja aidake meid selles, et meie saaksime teid paremini aidata. nüüd härra Jaak Madisson, palun kas te olete siin saalis? küsib koosoleku juhataja. tundub, et mitte. Läheme siis proua Tomatšitši juurde. suur tänu, president. rahvusvaheline kriminaalkohus endise Jugoslaavia küsimusel kahe tuhande viieteist aasta detsembris avaldas vahistamismäärase äh, äh, äh Peeter Radeta ja Vertsejovice eh, partnerlude riiki, kes esitati kohtusse, et eh, neid kahtlustati tunnistajatele altkäemaksu andmises. Eh, Serbia ametivõimud ei tegutsenud vastavalt vahtamismäärus, vahistamisväärtusele Belgradi ametivõimud endiselt keelduvad selle täitmisest, andes põhjuseks see, et seda ei võimalda äh, koostööleping äh, kõrge äh, tribunaliga, mis näeb ette küll väljaandmist sõjakuritegude eest, kuid mitte nendel põhjustel. samasugune otsus tehti Florence Hartmanni küsimuses ja seda peaks arutama nende apellatsioonikohad. küsimus on, miks Serbial on võimalus esitada kaebus selle vahistamismääruse vastu. kas see apellatsioonimenetluse salajasus tähendab seda, et Serbia puhul pigistatakse silm kinni? on häbiväärne, et riik keeldub täielikust koostöös Haagi tribunaliga ja kait-, kaitseb kurjategijaid ja jätkab samas artikkel viiekümne kolme läbirääkimises, see on Euroopa Liidu vastane, see on silmakirjalik härra Georgiev, üks minut. suur tänu. Äh, mina olen pärit, pärit Küproselt nüüd on möödunud nelikümmend viis aastat eh, meie saare kõige halvemast eh, päevast Kreeka hunta NATO abiga ja kohaliku fašistliku organisatsiooni abiga viis läbi sõjalise riigipöörde Küprosel eh, kavatsedes atentaati sooritada peapiiskopile tagajärjed on endiselt traagilised Küprose elanikele. tuhanded inimesed said surma, väga paljud on kadunud ja kolmkümmend seitse protsenti saare territooriumist okupeeriti. Äh, asundusi muudeti ja üritati meie geograafilist koosseisu muuta. me taotleme Euroopalt praktilist abi lisaks nendele meetmetele, mida korduvalt äh, mainitakse, kuid need ei vasta meie ootustele. Türgi on Euroopa teatud huvisid arvestades väärtuslik partner, kuid samas on oluline toetada rahvusvahelist õigust, et taas alustada läbirääkimised, sest need peatati pärast Gramontat ja lõpetuseks ma tahan öelda, et meil on vaja lahendust, mis oleks Küprose elanike huvides ja tagaks ka turvalisema Euroopa härra Patten. tänan nelisada tuhat inimest East Midlandi piirkondadest valisid minu siia ja et ma kõneleksin nende nimel. kakssada miljonit inimest kõikjal Euroopas hääletasid meie poolt, et me kõik oleksime kohal. Euroopa Liidu demokraatlikuks aluseks on meie seitsesada viiskümmend üks otseselt valitud parlamendisaadikud, kes esindavad siin saalis eh, meie valijaid ja ka samas saalis Brüsselis. seega, miks parlamendikoda on avatud vähem kui kuuskümmend päeva nädalas? eelmisel nädalal Brüsselis oli meie koda terve nädala suletud ja täna esimest korda saavad parlamendiliikmed vabalt sõna võtta juulikuu jooksul ja ainult osa meist saavad seda kuuskümmend sekundit kasutada ja pole ka ime, et nii vähe parlamendisaadikuid on praegu saalis. kas see tähendab seda, et pole midagi öelda, kas see tähendab seda, et meie valijad ei taha, et nende hääl saaks kuuldavaks? ja kas õige vastus nõukogus, komisjonis eh, suletud uste taha istujad ei taha kuulda, mis meil öelda. kuuskümmend päeva ei ole piisav, et meie hääl kuuldavaks teha, kuuskümmend sekundit ei piisanud selleks. meie hääl peab olema rohkem kuulav, proua president, meil on vaja rohkem parlamenti probleem on selles, et kui kõik ületavad ühte minutit, siis vähem inimesi saab sõna. Äh, me äh, püüame kinni pidada kehtivatest reeglitest ja te kasutasite ära liiga palju lisaaega. järgmisena proua Boškaur. suur tänu, president, kallid kolleegid. esimesel juulil Ukrainas viidi läbi äh, parlamendivalimised varakult, millele me peaksime erilist tähelepanu pöörama. pärast kevadisi valimisi me lootsime, et riigis toimuvad kiired muudatused, kuid pärast valimiskomisjoni keeldu äh, Ungari vähemusele valimisõiguse andmist äh, tuvastati kampaania ajal ka kuritarvitusi ja pettusi, osteti hääli, toimusid teised kuritarvitamised ja kasutati seda kloonparteisid, et hääli juurde saada äh, ja ligi meelitada kodanikke ja isegi salateenistused Äh, ahistasid neid inimesi, kes osalesid teatud kampaaniatest. kahjuks äh, Ungari äh, kogukonna juhid, õpetajad ja intelligendid sattusid samuti ahistamise ohvriks. seega palun pöörake tõsist tähelepanu sellele, mis toimub Ukrainas, me peaksime keskenduma sündmustele selles riigis, me ei peaks ainult rääkima Euroopa integratsioonist, vaid ka sellest, et nad peaksid kinni pidama kehtivatest reeglitest ja normidest. proua Kretsum lugupeetud volinik Vestager. mul on äh, suur heameel sõna võtta Euroopa Parlamendis ja ma tahaksin rääkida mitmeaastasest finantsraamistikust. vabandust? Äh, cadrul financiar multianual reprezintă garanția unei Europe stabile. tahaksin rääkida mitmeaastasest finantsraamistikust, äh, mis kujutab endast stabiil, garantiide stabiilseks Euroopaks ja tahaksin äh, rääkida perioodist kakskümmend üks, kakskümmend seitse. see ei ole meie jaoks mitte ainult prioriteediks, vaid tõesti kiireloomuliseks küsimuseks. ja ma tahaksin öelda, et ka Euroopa Komisjon on välja tulnud omapoolsete eelarve äh, ettepanekutega kahe tuhande äh, kaks tuhat, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja ainult kolm triloogia on aset leidnud. ja ei ole üllatav see, et me võime öelda, et populism äh, on tõesti sellest hoogu juurde saanud ja kui te tõesti soovite äh, korralikku eelarvet, siis rahastus noortepoliitikale, äh, innovatsioonile ja nii edasi on väga tähtis selleks, et vähendada ka erinevusi erinevate piirkondade vahel ja mis puudutab põllumajandustoetusi, siis selles osas ma arvan, et me peaksime alustama uuesti di-, dialoogi perioodiks kakskümmend üks, kakskümmend seitse. suur tänu äh, äh, kui teil on äh, komisjoni iste, siis teil on rohkem aega, kuid parlamendis mitte. meie Briti kolleegid teavad, et mida lühem jutt, seda paremini aru saada. järgmisena saab sõna proua Bilbao. Gracias, presidenta suur tänu, proua president. noh, Avante äh, öeldakse alati, et liigume edasi, julgust, solidaarsust on meil vaja, et see on kõik see, mida me tõesti sooviksime äh, näha ja kõik, see on see, mida me tahaksime öelda üleujutuste, eelmise nädala üleujutuste ohvritele Äh, Sida Costa, äh, kes elavad Sida Costa jõe kallastel Navara piirkonnas. Äh, ju-, juulikuu sademete hulk oli kolm korda suurem kui tavapärane ja see paneb meid mõtlema kliimamuutuste peale ja kõige selle peale, mis sellest tuleneb. ja Avante, tegelikult see on üleskutse äh, ka meile, et me kliimaküsimustega edasi läheksime oma mandaadi juurde, meil on vaja tõsiseid muudatusi ja ja meil on vaja, et me võidaksime selle lahingu kõigil tasanditel. Äh, proua Tšekardi. Grazie, president. suur tänu, proua president. meie mandaadi algus on näidanud, et meil on äh, kõigepealt äh, bürokraatide äh, Euroopa, mis räägib eurost ja eliidikaitsest. ja siis äh, halvasti makstud töötajate Euroopa, tarbijad, kes peavad arvestama mm, erinevate finantsraskustega aga meie ülesandeks on oma rahvast kaitsta ja meie ülesandeks on üles ehitada Euroopa, mis kaitseks identiteeti ja demokraatiat. eesistuja on rääkinud sellest alkeemiast demokraatia ja sotsialistide vahel, mille all Itaalia väga kaua kannatanud ja tõesti pikka aega oleme me kannatanud selle loogika all, see on mõjutanud meie inimesi, töötajaid, perekondi ja ma tahaksin öelda seda siin saalis, aga ka nendele inimestele, kes kuulavad meid väljaspool seda saali, me peame muutma seda Euroopat ja me, selle Euroopa me teeme seda härra Vondra, kas te olete kojas? ei ole. siis eh, järgmine kõneleja on härra Botenga. Okay. Merci, eh, suur tänu, proua president. sada kolmteist miljonit eurooplat elavad vaevused, sada kolmteist miljonit elavad sotsiaalsest tõrjutusest ja see on kümme korda rohkem kui Belgia elanikkond. ja meil on tõesti äh, Euroopa Liidus väga tõsine sotsiaalne küsimus, aga mis on selle poliitika tulemuseks, mil, mille üle on hääletatud ja mis on vastu võetud siin ja tradi-, traditsioonilised parteid on e hääletanud kasinusmeetmeste poolt järjest ja järjest ja liberaliseerimise poolt ja Euroopa lepingute loogika, mis eelistab selle asemel, et arvestada e, inimeste vajadustega, eelistab turureegleid. et kas me nüüd jätkuvalt e, läheme mööda seda spiraali allapoole või me tugevdame sotsiaalset vastupanu selleks, et luua õitsengu Euroopa ja mitte kasinuse Euroopa ja mitte ta-, sotsiaalse dumpingu Euroopa, vaid sotsiaalse progressi Euroopa. Thank you, Mr Papadak-. suur tänu, järgmisena härra Papadakis. me mõistame hulga kahe laeva kasutamised äh, Küprose majandusvööndis äh, nafta puurimisega tegelemine, need strateegilised partnerid, Türgi, kes on kolmkümmend seitse protsenti Küprosest okupeerinud viimase neljakümne aastal ja seda ei saa avaldada isegi sõnades, millist muret me tunneme. võrdsel kaugusel Türgist ja NATO-st legaliseeriti Türgi rünnakud ja äh, Egeuse mere haldamine on halvenenud, uus Kreeka valitsus aga äh, on andnud jõudu juurde ja tempot juurde nendele imperialistlikele kavatsustele ja inimesed peaksid olema rohkem valvel et väljuda sellest imperialistlikust äh, olukorrast, et saada oma loodusvarade peremeheks, äh, lähtudes solidaarsusest ja ühisest võitlusest. härra Šoidrova. suur tänu võimaluse eest sõna võtta, daamid ja härrad. käesoleval kuul me tähistame esimese Iisraeli-Araabia sõja lõpu seitsmekümnendat aastat tol ajal nii Prantsusmaa kui Tšehhoslovakkia abistasid Iisraeli võidelda oma noore riigi eest ja võimalik, et üks põhjustest oli selles, et Iisrael jagab meie euroopalikke väärtusi, inimõigusi, demokraatiat. Iisrael on, on üks väheseid selle piirkonna riike, kus valitseb tõeline demokraatia ja sel põhjusel Euroopa Liit peab äh, hoidma Iisraeliga parimaid suhteid ja põhjus, miks ma Iisraeli teemal täna räägin, seisneb selles, et minu mure on, et Euroopa Liit peaks sõlmima Iisraeliga assotsieerimislepingu ja sellest lähtudes ka dialoogi pidama, nii nagu teiste sama piirkonna riikidega. milles on viga, et äh, sellest, sellest on räägitud juba aastast kaks tuhat kaksteist ja ma räägin homme sel teemal ka härra Mogheriniga härra Gonzales. suur tänu, proua president. rahvatervis on õiglase ühiskonna tähelepanu keskmes ja selleks, et inimeste tervis oleks hea, on meil vaja ka inimkapitali. ja ka kahjuks väga paljudes riikides ja väga paljudes Hispaania piirkondades on olukord tõesti hull, meil on puudu äh, Äh, haiglates õdedes, tervishoiupersonalist, tervishoiutöötajatest ja ja see olukord on viinud selleni, et väga paljud erinevad ametite esindajad on hakanud tähelepanu juhtima äh, kuritarvitustele ja puudujääkidele ja tegemist on äh, olukorraga, mis ei ole tõesti vastuvõetav ja tegemist on ju selliste äh, ametialadega, mis on esmatähtsad ja vajalikud meie inimeste jaoks. ja sellega seoses ma tahaksin rõhutada seda, kuivõrd tähtis on meditsiiniõdede roll Euroopas ja kuivõrd tähtis on see amet üldse? härra Flego. Euroopa je za mene oduvijek imala, siguran sam da mora imati. minu jaoks Euroopa on alati tähendanud, äh, äh, et Euroopas valitseb tugev progressiivne vaimsus ja sallivus. kahjuks kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, kui on väga palju tehnoloogilisi saavutusi, äh, võimaldavad ka piirikontrolli teostada. Äh, Sloveenia ja Itaalia, meie naaberriigid, on teada andnud, et nad ehitavad meie piiridele lisakilomeetreid okastraadiga äh, tarasid, kuid see ei lahenda ebaseadusliku rände probleemi Äh, müürid tähendavad rohkem müüri, äh, tärad tähendavad rohkem tärasid ka vastaspoolel. see on täiesti vale lähenemine. me peame muidugi silmas pidama julgeolekuvajadusi, silmas pidama ka migrante, kuid samas me peame kohtlema inimesi inimlikult, kuid okastraat ei lahenda seda probleemi. Euroopa Komisjon peab leidma tee, kuidas võidelda ebaseaduslike äh, sisserändajate ja selle kaubitsejate vastu ja seda kiiremas korras. härra Fest. jaa, Frau Präsidentin jah, proua juhataja, tere õhtust ka minu poolt. me räägime siin eelkõige suurest poliitikast ja mind huvitab ka selle koja maine. eelkõige peaks olema äh, selle koja liikmete ülesanne poliitilist agendat paika panna, nad äh, otsustavad, milliste algatustega nad tegeleda soovitavad. kuid äh, kahjuks seda reeglit rikutakse, mulle näidati täna ühte dokumenti ja mulle tundub, et see pärineb härra Klaus Velle sulest, see puudutab libekomisjoni tegevust ja selle pealkiri on eh, Võimalikud eh, esimesed algatused parlamendi poolt ja see siis eh, tegeleb sellega, kuidas takistada teatud teemade käsitlemist, näiteks humanitaarviisade teemat, inimelusid päästvate MTÜ-de tegevust ja nii edasi nii et äh, tundub, et meile kirjutatakse ette, millega me peaksime tegelema ja see on äh, täiesti ähm, arusaamatu ähm, austuse puudumine meie vastu ja kuidas me saaksime seda tulevikus äh, takistada, huvitab mind. härra Kuzmjuk, palun. suur tänu, ma olen põllumajanduskomisjoni liige. ja tahaksin avaldada muret Mercosuri teemal. kaubanduskokkulepe, millest räägitakse sellepärast, et asjad on niivõrd kaua viibinud, me ei pea lihtsalt kuidagi läbi kappama viimastest etappidest ja kiiresti seda ära sõlmima me peaksime arvesse võtma seda, kuivõrd oluliste turgudega on tegemist näiteks Poola jaoks äh, oluliste turgudega lihale, eriti just sealihale ja selle kokkuleppega häiritakse meie turge märkimisväärselt, eriti kui arvestame ka Brexiti mõjusid. meil ei ole needsamad äh, äh, fütosanitaarsed standardid Mercosuri riikidega ja ma arvan, et see on suureks probleemiks Euroopa põllumajan-, põllumeestele nii et äh, loodan, et me siiski saame äh, selle teemaga äh, pikemalt tegeleda, aitäh. härra Ferreira, palun. suur tänu. mõned päevad pärast Euroopa Parlamendi valimisi tuli Euroopa Komisjon välja soovitustega mis olid suunatud erinevatele liikmesriikidele. ei, seal midagi eriti uut ei olnud, aga mõningaid seiku võib sealt välja tuua, näiteks Portugali puudutavalt. komisjon soovib näha suuremat eelarvelist avatust ja rohkem ressursse, vahendeid kultuurile, transpordile, haridusele ja kui me vaatame neid vahendeid ja ja töö tulemusi, siis tegelikult tähendavad need soovitused suuremat ebakindlust äh, töötajate jaoks ja tööturu killustatust. et see tähendab seda, et nivelleeritakse töötingimusi allapoole. ja tekib küsimus, et kes siis hakkab tööd tegema, aga, aga praegu ja ükskõik, kes tulevases komisjonis on, me ei saa nõustuda jätkuvalt sellise poliitikaga, mis karistab inimesi. järgmisena saab sõna proua Vosenberg-Vrionidi. aitäh, proua juhataja, lugupeetud kolleegid, eelmisel Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi valitsuse ajal arutati rändeprobleeme, mina olen Kreekast ja nagu te teate, on meil tegemist tõsise probleemiga selles vallas. uus valitsus uue demokraatia eh, taktikepi all on eh, koostanud ka uue rändeplaani, kuid meil on kaks probleemi. üks nendest on eh, Dublini määrus, mis on siiani nõukogus kinni jäänud ja teine probleem on see, on need liikmesriigid, kes on oma piirid sulgenud ning kes ei pea lugu nendest otsustest, mis on juba vastu võetud ning ei kanna endapoolset vastutust. Nad ei soovi ühtset rändekava ja see on suureks probleemiks Euroopa kodanikele. ma arvan, et see on kaasa aidanud ka populismi tõusule. Madam proua Wolters, palun. suur tänu, proua president. eelmisel kuul sain ma rõõmustada oranžide, meie lõvide saavutuste üle nii, aga ja Euroopa äh, Parlamendi valimised äh, samas sellist äh, rõõmu ei pakkunud, sellepärast et osalus oli tunduvalt väiksem. nii. nüüd Euroopa Komisjoni juhi kandidaadid on väga selgelt välja toonud oma värvi, mis värvi nemad on. ja Holland ja et kui on salajane matš Hollandi ja USA vahel ja tegelikult võidab selle Prantsusmaa, me ei saa me ei ole hääletanud sellise asja poolt, me oleme häälita, hääletanud demokraatia poolt ja meie ei soovi, et komisjoni presidenti niimoodi valitaks. härra Kohvat, palun tak for det formand når jeg har valgt at tage ordet her i dag så er det fordi at danmark tabte eh, miks ma täna sõna äh, soovisin võtta äh, on see mis leidis aset Euroopa Liidu kohtus eelmisel nädalal ja äh, kohus torpedeeris rändepoliitikat see on täiesti groteskne ja aastaid meie oleme Folketingis hääletanud äh, alati selle poolt, et meie äh, rändepoliitika oleks täiesti selge ja range ja selleks, et taanlaseks saada ja selleks, et meie juurde tulla, tuleb täita terve rida kriteeriume ja on täiesti groteskne see, et Euroopa Liit järjest rohkem sekkub meie õigusesse, meie õigusesse äh, ise oma asjade üle otsustada. Mr Buda doamnă președintă fermierii europeni au nevoie de un răspuns. aitäh! euroopa põllumeestel on vaja kindlakäelisi eh, otsuseid ja kiireid eh, vastuseid selles osas mis puudutab põllumajanduspoliitikat. Eh, kui me nüüd räägime uuest euroopa komisjonist siis ma arvan et me peaksime Eh, siiski püüdma sisse tuua muudatusi eh, uude põllumajanduspoliitikasse. meie poliitikud ei peaks mängima poliitikute saatusega Rumeenia ja Euroopa poliit-, eh, põllumeeste saatusega. eelmisel valitsuse ajal Agri komisjon tegeles väga oluliste otsustega, mis puudutasid nii väike- kui suurtalunikke, kuid meil on vaja veelgi enam tagatusi, tagatisi ka tarbijatele, et neil oleks juurdepääs äh, mõistliku hinnaga kõrgekvaliteedilisele toidule. ainus lahendus, elujõuline lahendus on see, et saadetakse raport Euroopa Parlamenti tagasi ülevaatamiseks ja vastavalt praeguse, praegu kehtival, kehtivatele reeglitele peaks uuesti alustama kolmepoolseid läbirääkimisi, et seda dokumenti saaks kohandada põllumaja, põllumeeste vajadustele. As divided we as we are Ehm, lugupeetud juhataja, kuigi me oleme lõhestunud Euroopa Liidu teemadel, ma arvan, et on ka teatud küsimusi, milles me nõustume. inimeste seksuaalne ekspluateerimine, praktiliselt orjastamine ehm, on ehm, midagi väga murettekitavat ka Euroopa Liidus Ühendkuningriigis Londonis on just kirde, Londoni kirde osas sellega suuri äh, probleeme, kuid äh, meie seadusandlus ei ole nende probleemidega ja nende lahendamiseks äh, ajaga kaasas käinud. meil oleks vaja eeskuju võtta Kim Megedisist, kes on teinud nende kogukondadega tööd ja see on ainus viis sellist kriminaalset ekspluateerimist välja juurida, mis ei kuulu kaasaegsesse maailma ja see peaks kuuluma minevikku. me peame Ehm, me ei peaks laskma poliitilistel muudatustel ennast sinna minevikku tagasi kiskuda. härra Bogovič, palun. E, Sloveenias on meil olnud palju probleeme viimastel kuudel suurenenud huntide ja karude rünnakutega koduloomadele Äh, lehma- ning seakarjasid, äh, lambakarjasid äh, on rünnatud, paljud loomad hukkuvad, hobused, lehmad ja see on tingitud sellest, et metsloomade mm, hulk on suurenenud, neid sünnib enam, kui neid jahitakse. ja meie karjakasvatajad ütlevad, et nad äh, lõpetavad oma tegevuse ja seega on Põllumajandusministeerium Sloveenias äh, välja andnud äh, huntide ja karude jahtimise eriloa, kuid ma arvan, et me peaksime sellest teemast rääkima ka Euroopa Parlamendis. see ei ole ainult Sloveeniat puudutav probleem, see puudutab ka teisi Euroopa Liidu liikmesriike, see on äh, looduses muutunud tasakaalu tulemuseks, see tasakaal on häiritud praegu Sloveenias ja ma arvan, et me peaksime midagi ette võtma ja me ei peaks lubama sellel probleemil levida Euroopas, aitäh. Of... kolleegid, eh, siin on terve rida kolleege, kes eh, soovisid sõna, kuid nad ei ole siia kotta kohale tulnud siiski ja sellega üheminutiliste kõnede voor lõpeb, aitäh ja istung jätkub homme, teisipäeval kell üheksa. päevakord on kättesaadav parlamendi kodulehel. head õhtut!